So, ladies and gentlemen, well... daamid ja härrad, tere tulemast meie ühisele väliskomisjoni ja libekomisjoni koosolekule ja arengukomisjon samuti on kaasatud. ma tervitan kõiki kolleege, kes äh, suutsid Brüsselisse jõuda, vaatamata liiklusprobleemidele, millest mulle on räägitud Hollandis, Belgias esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kui selle kohta märkusi ei ole, siis on see päevakord kinnitatud. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded, äh, neid ei ole. kolmas päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine, kahekümne kolmas jaanuar, esimene veebruar. kui koosoleku lõpuks märkusi ei esitata, siis loetakse need ka kinnitatuks. ja saame edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde tervitan siin proua Louise Arborit nagu enamus teist ka teavad, kuna ta on sage külaline Euroopa Parlamendis, tegemist on ÜRO eri esindajaga peas, peasekretäri juures, kes tegeleb rahvusvahelise rändeküsimustega. meil on väga hea meel, et olete täna siin koos meiega, tere tulemast! eriesindajana proua Arbor juht, juhib äh, kuueteistkümnenda äh, septembri ÜRO konverentsile järgnenud tööd rändeküsimustes, selleks, et välja töötada ülemaailmne kokkulepe rändeteemadel. proua Arve on Euroopa Parlamendil, nagu ma ütlesin, tuttav inimene, kuna oleme temaga korduvalt mõtteid vahetanud minevikus. hiljuti libe kohtumisel, kus juunis kaks tuhat seitseteist arutasime ülemaailmset rändekokkulepet, kuid samuti ähm, siis, kui ta oli ÜRO inimõiguste ülemvolinik. ja üks märkus proua Arbor ka meie poolt, väliskomisjoni poolt. me, meie seisukoht on, et parlamendid peavad mängima olulist rolli ülemaailmse kokkuleppe sõlmimisel. meie komisjon on kogu protsessi väga tähelepanelikult jälginud seepärast ja tänane arutelu on äh, üks paljude sündmuste reast, mis on aset leidnud viimadel kuudel. oleme intensiivselt kaasanud väga paljusid sidusrühmi, kaasa arvatud ÜRO esindajaid ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid ning samuti Euroopa Liidu liikmesriike. ja viimane märkus, meie täiskogu resolutsioon on praegu ettevalmistamisel, see võetakse vastu aprillikuisel täiskogul, kus ja seal osaleb ka proua Mogherini ja nüüd ma annan kõigepealt sõna libekomisjoni aseesinaisele proua Sippelile. Not... suur tänu, väga kena, et ütlete, et ma olen aseesinaine, tegelikult ma olen kõigest libekoordinaator, kuid siiski mul on väga hea meel äh, olla siin äh, juhatajaks ah,. Ah, kui sai ede, kui mind edutati, väga kena. kõigepealt äh, mul on väga hea meel et proua Louise Arber on taas kord äh, tulnud meiega täna kohtuma. ja mul on ka väga hea meel näha erinevate komisjonide esindajaid. nii et ma arvan, meil saab täna olema huvitav arutelu. parlamendi ja libe komisjon iseäranis, nagu on juba öeldud, on suurt tähelepanu pööranud kõigile protsessidele, mis on seotud äh, ÜRO ülemaailmse kokkuleppega. me, me mõistame, et tegemist on ajaloolise võimalusega selleks, et äh, põhimõtteid ja kohustusi kinnistada, mis puudutab rännet maailmas ja tema erinevaid aspekte ning septembris kaks tuhat kuusteist Euroopa Parlament osaleski delegatsioonis, mida juhtis proua Wikström tipp, rände ja pagulaste tippkohtumisel, mis võttiski vastu tuntud äh, New Yorgi deklaratsiooni. libekomisjon on, on terve rea tegevusi äh, kavandanud selleks, et panustada sellesse protsessi. kohtumised Louis Arboriga on, neid on juba mainitud. ning hiljuti oli meil ka võimalus kohtuda kolleegidega rahvusparlamentidest, arutamaks seda teemat koos Ahveti komisjoniga ning seal osalesid kõik asjakohased sidusrühmad. Davis McAllister juba mainis parlamendi resolutsiooni, mida valmistatakse ette hääletuseks aprilli täiskogul see peegeldab toetust New Yorgi deklaratsiooni eesmärkidele ja sellega seotud protsessidele, selleks et neil võiks olla ülemaailmne juhtimine, võiks olla tõhustatud koordinatsioon rahvusvahelise rände vallas, seepärast on mul, on kahju, et Ameerika Ühendriikide administratsioon võttis otsuse lõpetada oma osalus äh, läbirääkimistes, mis puudutas ülemaailmset rändekokkulepet, kuid ja see võiks olla uus võimalus. siin on meile võimalus asuda liidrirollile Euroopa Liiduna ning liikmesriigid peaksid üles näitama ühtsust, kõnelema ühel häälel, väljendamaks toetust rahvusvahelisele süsteemile rände haldamiseks ja lõpp, lõpetuseks tahaksin rõhutada, et Euroopa parlament soovib osaleda konverentsil, mis korraldatakse Marokos aasta lõpupoole, detsembrikuus. ja ma usun, et, ähm, et proua Louise Arber kui valitsustevahelise konverentsi sekretär teeb kõik selleks, et meie osalus saaks võimal-, võimalikuks. ma olen kindel, et Euroopa Parlament saab anda ja annabki olulise panuse hääl, mitme, häälte mitmekesisusse, kes osalevad, arvestades meie seadusandlikku rolli teemade osas, mis puudutavad rännet ja varjupaika Euroopa Liidus. ja äh, libe komisjoni nimel öö, äh, olengi nüüd sõna võtnud ja annan otsekohe sõna meie külalisele Luis Arborile. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada kolme komisjoni esimehi, kes andsid mulle võimaluse teie poole täna pöörduda. päris poolele teele me veel ei ole jõudnud selles olulises läbirääkimiste protsessis, kus meie eesmärgiks on ülemaailmne kokkulepe, mis puudutab turvalist ähm, korraldatud ja seaduslikku rännet. nagu te teate, me oleme kaks vooru juba kuuest läbinud selleks, et saaksime lõpuks selle teksti vastu võtta, see on kavas juulikuus keskpaigas. ja kui ma ütlen, et meie, siis ma peaksin ennast välja arvama, sellepärast et äh, ülemaailmne rändekokkulepe on ÜRO liikmesriikide juhitud protsess, seda lihtsustavad alalised esindajad Mehhikost ja Šveitsist ÜRO-s New Yorgis ja nemad vastutavad tegelikult põhimõtteliselt äh, mustandi koostamise eest, mis on läbirääkimiste aluseks olnud siiamaani. Zero draft on selle nimi. ja üldiselt ma peaksin ütlema, et eelmise, eelmine aasta oli intensiivne konsultatsioonide aasta ja si-, ja tänaseks oleme, oleme tõesti saanud suurepärase osaluse kõikidest maailma osade poolt ja ma rõhutan, et väga oluline on mõista, et ränne, inimeste liikumine on väga-väga erinev erinevates maailma osades. see on tõepoolest ülemaailmne kokkulepe ja seepärast on oluline, et äh, liikmesriigid ja regioonid läheneksid selle protsessile avatult, mõistaksid äh, erinevaid tõsiasju maailma eri osades, see on iseäranis oluline nüüd, äh, kus me oleme näinud liikmesriikide sõnavõttudest, et erinevalt paljudest stereotüüpidest riigid ei ole eksklusiivselt päritolu, transiidi või sihtkohariigid tänases maailmas, enamus riigid tegelikult on päritoluriigid või sihtkohariigid ja enamus rahvusvahelisest rändest, öelgem seda väga selgelt välja, inimeste liikumine on eelkõige sisemine, tegelikult riigisisene, aga täna me siin räägime rahvusvahelisel tasemel, räägime rahvusvahelisest rändest, selles osas enamus on alaregionaalne, regionaalne, mandriülene ja alles siis rahvus, ja siis rahvusvaheline. on väga ohtlik mõnes mõttes rääkida eh, e-, liiga enneaegselt konsensusest, kuid ma siiski arvan, et ma võin äh, juba osutada teatud valdadele, kus ma arvan, et tänaseks on juba jõudnud seisukohtade lähenemine, kui mitte täielik konsensus. ma pigem muidugi eelistakski öelda, et on konsensus. Need on muidugi üldisemat sorti teemad ja siis võib-olla ka mõned poleemilisemad, kus meil on endiselt vaja teie jõupingutusi. nii et siiamaani ma arvan, et protsess on näidanud, et liikmesriigid on taas kinnitanud, et ülemaailmne rändekokkulepe peab olema keskendatud inimestele, see ei ole kaubandusealane kokkulepe, see ei ole kapitali liikumist puudutav kokkulepe, see puudutab inimesi ning inimõigused on kesksel kohal selles protsessis. samuti, mis on väga tähtis, et äh, praktiliselt kõik võimalused, kõik liikmesriigid on kinnitanud riikide suveräänsuse põhimõtet ning selles kontekstis on rääkinud riikide õigustest ja vastutusest kontrollida oma piire ning langetada otsuseid selle kohta, kes siseneb, lahkub või viibib riigis, äh, millistel tingimustel ja millisel alusel ja ma, ma lisaksin muidugi ka vastavalt seadusele, vastavalt siseriiklikule õigusele ning ka saavuti rahvusvahelise õiguse tuntud põhimõtetele, nagu, nagu näiteks mitte tagasisaatmise põhimõte ning samuti on ka korduvalt öeldud, et ülemaailmne kokkulepe ei ole siduv seaduslikult, see ei ole lepingu läbirääkimine ning ma arvan, selles mõttes annab see ka suure paindlikkuse liikmesriikidele, et nad tõesti võiksid koostöös kokkuleppele jõuda piiratud ajaraamistikus ilma muretsemata, mureta, mis tuleb sellest, et võetakse mingisugused kohustused teatud äh, sõnastuste puhul ja on ka üle korratud, kuigi see oli algusest peale selge, aga taaskord viimases läbirääkimiste voorus kindlati üle, et kriitilise tähtsusega on seos rände ja arengu vahel, nagu te mäletate, jätkusuutliku arengu eesmärkides, mis on raamistik tegelikult, milles ÜRO äh, oma arenguagendas tegutseb ränne on esimest korda sõnaselgelt leidnud tunnustamist jätkusuutliku arengu eesmärkides ja mis on väga huvitav, kümnenda eesmärgi all, kus räägitakse vajadusest vähendada ebavõrdsust riikide sees ja riikide vahel ja sii-, sinna on paigutatud äh, ränne arengu eesmärkide all. ja lõpetuseks kui, kui nagu nimi ka ütleb, tegemist on ülemaailmse kokkuleppega turvalise, korraldatud ja seadusliku rände nimel. eesmärgiks ei ole piirata rännet, eesmärgiks on edendada tõhusust, korrapärasust ja seaduslikkust rändes. see tähendab seda, et jõupingutused on suunatud sellele, et vähendada ebaseaduslikku rännet, mis on seotud väga negatiivsete aspektidega rändajate enda jaoks ning riikide jaoks, nii päritolu kui iseäranis äh, sihtkohariikide jaoks. me oleme väga palju õppinud koos konsultatsioonide faasis ning läbirääkimistes siiani ja võib-olla on oluline meelde tuletada äh, paari asja. kõigepealt äh, rände ulatus. täna vast vastavalt äh, ÜRO-le on kakssada viiskümmend kaheksa miljonit rändajat, kakskümmend viis nendest on põgenikud. Need on inimesed, kes on üle aasta elanud äh, riigis, mis ei ole nende sünniriik või nende kodakondsuse riik. Te mõistate, et see ei puuduta neid inimesi, kes tegelikult alles liiguvad äh, need on need rändevood, mida, millest räägivad rändeeksperdid siin räägitakse niinimetatud olemasolevate rändajate niinimetatud varudest. maailma tasandil on muidugi igapäevaselt väga raske hinnata inimeste rikkumise mahtusid. tegemist on ülemaailmse nähtusega, aga see on siiski väga olulisel määral lõuna-lõuna suunaline liikumine. suurem osa inimesi liigub ühest riigist teise lõuna-lõuna suunal ja mitte Äh, erinevalt sellest, mida sageli arvatakse äh, lõuna-põhja suunal. ma juba mainisin erinevaid riike, päritolu, transiidi ja sihtkohariigid. ja läbirääkimistel sageli äh, on meil tegemist nende laiemate kategooriatega. üks väga oluline teema ma arvan, mida tuleks meeles pidada, on see, et selles vallas nagu ka teistes tänapäeval peab ütlema, et tõsiasjad on positiivsemad kui nägemus nendest. paraku avalikkus dikteerib poliitikutele ähm, rohkem oma nägemusel tuginevat ja ma arvan, seepärast on oluline tagasi tulla faktipõhise info juurde rände vallas ja kaasa arvatud, mis puudutab selle majanduslikke aspekte. ränne on äh, valdavalt positiivne nähtus majandus, majanduse mõttes. Need kakssada viiskümmend kaheksa miljonit rändajat tänases maailmas, millest nelikümmend kaheksa protsenti on naised, naised äh, on vägagi äh, vabatahtlikult äh, liikuvad naised, kes, äh, kelle tööhõive maailmas on kõrgem tegelikult kui kohalikel naistel. Äh, rändajad saadavad koju, koduriiki tagasi suuri rahasummasid, nagu me teame, nad kulutavad ja see on ka oluline, päritoluriikide, sihtkohariikide puhul kaheksakümmend viis protsenti nende tuludest nad kulutavad vastuvõtvas riigis, viisteist protsenti, mis nad saadavad koju igal aastal, on kolm korda ülemaailmse, ülemaailmne arenguabi. see tähendab, vaesed aitavad vaeseid otseselt ilma ametlike kanaliteta. see raha on vägagi suunatud arengu toetamisele, otseinvesteeringutele, haridus, äh, elupaika, toitu ning väga sageli ka naiste võimestamisse maapiirkondades kuid on ka kulutused, mis on seotud peamiselt ebaseadusliku rändega. ja see on üks teema, millele tahaksin täna keskenduda. ja tegelikult siin on isegi mitu sisulist teemat, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida. esiteks, mis on seaduslik või mitteseaduslik ränne? Need terminid on nüüd päris hästi paigal, paigas ja ma arvan, et on parem see on parem rääkida sellest kui illegaalsest rändest, mida sageli seostatakse kuritegevusega ja keskkonnaga, mis tegelikult ei peegelda tõsiasju. nii et ma tahaksin pigem rääk-, tahaksingi rääkida sellest seaduslikust või mitteseaduslikust rändest, regular, irregular. ja siis vaataksime neid asju ka laiemas skaalas vahe seadusliku ja ebaseadusliku rände vahel, ma arvan, seda saab põhimõtteliselt vaadata kahe lähenemise alusel. see võib-olla ei äh,, alguses ei tundu väga selge, aga ma arvan, et on oluline vahet teha ebaseaduslikul rändel ja ebaseaduslikul sisserändajal. ebaseaduslik ränne äh, räägib rändevoogudest, see tähendab inimestest, kes on liikumas ja kui me räägime ebaseaduslikust rändest, siis äh, paratamatult mõtleme me ebaseaduslikust sisenemisest riiki ja siis kaasnevad sellega ettekujutused inimkaubandusest ja kõikvõimalikust kuritegevusest, mida võib äh, seostada ebaseaduslike inimeste liikumistega või ebaseadusliku rändega. aga kui me räägime äh, ebaseaduslikest äh, sisserändajatest, siis peamiselt tähendab, tähendab see siis niinimetatud rändajate hulka, äkki, nagu sellest eksperdid näitavad, need on siis jõudnud oma sihtpaika äh, nendel, nend- ja nende ja, ja nende kohta puuduvad dokumenteeritud andmed tegelikult. ma arvan, et oleks naiivne mõelda, et meil õnnestub segaseaduslikku rännet välja juurida, kuid äh, maailma erinevates osades on siiski suudetud kärpida negatiivset suhtumist sisserändajatesse ning, äh, ning arvamust, et liik-, et riigid on kaotanud kontrolli oma piiride üle. viimane läbirääkimiste voor New Yorgis, kus liikmesriikidele paluti nende küsimuste üle mõelda, tegeldi peamiselt ebaseaduslike sisserändajatega. ehk siis äh, arutati seda, kuidas peaksid liikmesriigid kohtlema neid inimesi, kes on jõudnud nende territooriumile mingis ebaseaduslikul moel. ja siin tekib äh, raske küsimus, kuidas inimõigusi siin ähm, kaitsta. kõrgel tasandil, tasandil on konsensus, et inimõigused on jagamatud, kehtivad igaühele Nad kuuluvad inimeseks olemise juurde lahutamatult ja seepärast igal inimesel on kõik inimõigused. aga kui me lisame sõltumatult rändestaatusest, siis hakkavad tekkima probleemid mõnede jaoks. ma arvan, et arutada tuleb veel edasi nende läbirääkimiste jooksul esiteks seda, kuidas tuua selgust terminitesse õiguste äh, saadavate teenuste, põhiõiguste, põhiteenuste ligipääs, teenust vahel, kohustus äh, anda teenuseid, kõiki neid termineid kasutatakse täna äh, pisut segaselt, pigem muudab see olukorda segasemaks kui selgemaks. peame selgust saama sellesse, mis on ühisnimetaja, et kui meil on ülemaailmne kokkulepe, siis milles me siis kokku lepime, isegi turistidel on mingisugune õigus mingisugusele kaitsele, kui nad külastavad mõnda riiki ning ebaseaduslikud sisserändajad, ka nendel on teatud õigused. kuid mitte keegi ei väida tõsiselt, et hääleõigust tuleks näiteks laiendada kõikidele isikutele, kes juhtumisi asub mõne riigi territooriumil nii et, et kodaniku ja poliitiliste õiguste, majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste õiguste hulgast, mille mi,, mida tuleb siis kindlasti riikide poolt tagada inimõiguste alal, kuidas õi-, seadustesse sisse viia vahe ähm, riigi kodanike, välismaalaste sisserändajate, ebaseaduslike sisserändajate vahel, nii et see oleks äh, vastuvõetav ka rahvusvahelise inim- äh, õigust äh, humanitaarõiguse seisukohast. ma arvan, et on esmatähtis, et kui me rahvusvahelise rände ja rahvusvahelise rändaja terminitest räägime, siis me ei tohi kindlasti eeldada, mis oleks ekslik. et äh, see väga helde kohtlemine sisserändajate suhtes toob endaga kaasa täiendavat ebaseaduslikku rännet. kes iganes on tuttav sotsioloogiliste, majanduslike, poliitiliste äh, uuringutega, teadustöödega rände osas, mõistab väga hästi, et liikumas panevad jõud, otsus, mille inimese langetab lahkuda, selle taga on isiklikud faktorid ning oodatav kohtlemine sihtkohariigis tegelikult ei ole kaugeltki mitte mitte äh, oluline kaalutlus, kui seda üldse arvesse võetakse. otsus lahkuda sõltub olukorrast päritoluriigis, aga vägagi palju ka keelest, kultuurist, peresidemetest või grupisidemetest. see on kõik palju olulisem kui igasugused äh, muud kaalutlused. ja veel tahaksin selle skaala osas öelda väga oluline on mitte mustvalgelt asjale läheneda. meil on väga lai skaala erinevaid äh, lahendusi, näiteks ebaseaduslikkus võib juhtuda, kui inimene siseneb riiki väga ebaseaduslikult, näiteks tal võib olla võltsitud pass, ta võib äh, varjata oma tegelikku äh, identiteeti. inimene võidakse kinni pidada kohe sine, sisenemisel, nii et otsekoheselt või põhimõtteliselt on alus inimene välja saata. sedasorti ebaseaduslikkus, selle vastas on teine äärmus, inimene tuleb turistiviisaga, see näiteks lõpetas kehtivuse eile ja see inimene ei ole veel riigist lahkunud. ja siis kogu need erinevad tüüpi rikkumised tervel sellel skaalal nagu näiteks Ameerika Ühendriikides on äh, suured äh, rahvastiku hulgad, üksteist kuni kaksteist miljonit inimest, kellel äh, dokumentideta rändajad sageli Nad, nad on küll ebaseaduslikult sisse rännanud, kuid nad on aastakümneid teinekord seaduslikult käitunud, nad on käinud tööl, nad on saatnud lapsi kooli, nad on osalenud nii palju kui saanud kogukonna elus ja seepärast kuidas õige, õigesti äh, käituda äh, selliste rändajate suhtes, seda kõike tuleb arvestada, kogu selle skaala laiust. nii et ei tohi, ei tohiks ka mõelda ainult kahele äärmusele, üks on väljasaatmine ja teine kodakondsuse andmine, on terve rida legaliseerimise võimalusi mis on, algavad väga väikestest sammudest, nagu näiteks anda ligipääs tervishoiule või, või laste koolis käimisele. aga mõnikord, eriti föderaalsetes riikides, saab kasutada tulemüüri süsteemi näiteks tervishoiu ja immigratsiooniasutuste vahel või anda näiteks ajutised load, ajutised elamisload, ajutised tööload, selleks et võib-olla lõpuks jõua siis kodakondsuseni, kui tõepoolest äh, tingimused on täidetud ja seda peetakse soovitavaks, nii et ma arvan, et kõige halvem, mida me saame äh, teha iseenda suhtes, on alati tegeleda ainult kahe äärmusega. ebaseadusliku viibimise ja ebasead- ja, ja poliitika äärmustega ainult mõelda. palju parem meil endil oleks, kui me täna viie aasta pärast, kümne aasta pärast oleksime palju paindlikumad inimeste erinevate äh, olukordade suhtes, erinevate riikide suhtes, mis on mingis ajaloo, mingil ajaloohetkel, mingis rändeperioodis või emigra- või väljarändeperioodis. ülemaailmne kokkulepe on ainult algus, ma arvan, järgmistel aasta, järgmitel aastakümnetel maailma rahvastik kasvab tohutult ja inimesed ei olegi, ei jagune võrdselt. see on protsessi alguseks, ma arvan, kus me peame asuma teele, kus me saame väga erinevatel viisidel reageerida väga keerukale nähtusele, mis äh, enamuses on meile kõigile positiivne ja ma arvan, et sellega ma siinkohal lõpetan ja hea meelega muidugi vastan teie küsimustele. Thank you, uh, Miss Arbo, for your. suur aitäh, proua Arbur, teie kommentaaride eest. meil on umbes nelikümmend viis minutit küsimusteks ja vastusteks. vabandust nii et äh, palun andke märku, kui te soovite sõna võtta, hetkel on sõna soovinud viis kolleegi üritame teie nimed siis kõik kirja saada ja loomulikult te soovite kuulata ära ka võimalikult palju vastuseid meie külaliselt, nii et siis piiraksin teie kõneaega kahe minutiga, kui võimalik. alustame Rahvaparteist ja härra Houdini. kaks minutit, jah, on väga vähe aega nii et ilma suurema sissejuhatuseta suur aitäh, proua Arbor, et olete siia tulnud, mina olen rahvasaadik Ungarist ning kuulun ka arengukomisjoni ja see tähendab seda, et ma üritan koha peal inimestega võimalikult otse kokku puutuda. näiteks kakskümmend viis üliõpilast Süüriast ja Ira-, Iraagist on saanud ähm, stipendiumi, et tulla õppima minu kodumaale ja ma usun, et äh, see on äh, väga oluline aspekt, nimelt äh, haridus on tähtis. nüüd aga mul oleks konkreetselt teile kolm küsimust. esiteks, kas te olete kursis minu kodumaa Ungari kaheteistkümnepunktilise avaldusega, mis äh, avaldati eelmisel nädalal New Yorgis. seal on kaksteist punkti mis ähm, räägib olulistest teemadest Euroopa riikidele ja rahvastele. mina tooksin siinkohal välja kaks punkti. kas äh, te usute, et õigus rändele on põhiõigus või mitte, see on kõige olulisem küsimus minu jaoks ja teiseks, mida arvate teie õigusest jääda riiki ja õigusest tagasi pöörduda? nüüd äh, ma olen lugenud tähelepanelikult läbi kõik need kakskümmend viis lehekülge ja minu arvates on siin meil aga selge väljakutse nii otseselt kui kaudselt, ehk siis kui me ei edenda piisavalt õigust äh, jääda sinna, kus inimene on ja ei lähe sinna äh, koha peale ja ei aita inimesi, siis äh, me kaudselt tegelikult aitame kaasa rändele ja ma võin teile tuua siin ka selge näite, kui härra esimees seda mulle lubab on kavas. olin ma ise kaks aastat tagasi ja väga oluline oli siis rääkida seda, et mis on need koodid Euroopa Liidus. nii et see kvoot oli justkui Ameerika Ühendriikide roheline kaart ja seda kvooti nähakse täiesti teistmoodi siin ja seal ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis võib juhtuda, et me juhime inimesi valele teele ja jätame mulje, justkui me kutsuks neid siia, nii et sellised asjad tuleks ära kaotada, suur aitäh! suur tänu ja kuna te olite ainuke Rahvapartei nimel kõneleja, siis sellepärast andsingi teile rohkem kõne. suur aitäh teile, härra esimees! ja täna ma näitasin üles siis seda Ungari tolerantsi. ja nüüd siis sotsiaaldemokraatide nimel proua Koomes. um,. Miss Abbas, thank you for coming. proua Argo, tere tulemast siia, suur aitäh ja ma arvan, et te ei, ei et te tõesti ei pea ennast tagasi hoidma ja saate Euroopa Liidu eh, riigi valitsusjuhid eh, kutsuda korrale, et nad eh, ikkagi peaksid kinni oma kohustustest sisserände osas. jah, me nüüd siis oleme alustanud sellist huvitavat protsessi, aga need ennustused on suhteliselt hirmutavad ja kas teie mitte ei karda, et tekib siin oluline vastuolu? näiteks kui me vaatame ka inimõigusi ja samal ajal sisserände reguleerimist. Valeta protsess näiteks, mis ju tähendab seda, et me anname raha Äh, repressiivsetele valitsustele selleks, et nad käituksid veelgi repressiivsemalt. meil on näiteks Saharovi äh, auhinnalaureaat, kes on just nimelt äh, sellepärast kinni peetud äh, oma kodumaal ja sama võib rääkida Eritrea ja Uganda ja teiste riikide kohta. ja mida te arvate siis nüüd Türgist ja Ameerika Ühendriikide tegevusest Türgi suhtes, kas tegemist ei ole siis tõepoolest tagasisaatmisega, mis on ju risti vastuolus kohustustega, mis me oleme endale võtnud? ja nüüd see Euroopa Liidu sinine kaart on ju mingi täielikult, täielik nali, see ei paku mingisugust turvalist rändeteed. nii et ärgem siis äh, andkem nüüd tööd inimkaubitsejatele, sest et inimkaubitsevad on tegelikult need, kes haldavad praegu rändevoogusid ja sellepärast, et seaduslikult ei ole võimalik inimestel üldse kuhugi rännata, nende ainuke võimalus on anda oma elu inimkaubitsejate kätte ja nüüd on siis inimesi, kes eh, Euroopa Liidus, kes tegelikult ise sisserändajad Euroopa Liitu ei taha, küll aga on valmis neile maha müüma oma äh, dokumendid. ja millised on siis nende kohustused ja nende kohustus on ju samuti äh, kaitsta äh, inimesi kurjategijate eest, sisserändajatest on väga paljud sattunud organiseeritud kuritegevuse kätesse, aga nad isegi ei, ei hooli sellisest äh, reaalsusest. suur aitäh, Cecilia Wikström! tere tulemast uuesti siia Euroopa Parlamenti ja meie komisjoni. proua Arbor, tahaksin teid ka õnnitleda suurepärase töö puhul, mida olete teinud teie ise ning ÜRO rändepoliitika valdkonnas laiemalt nagu te ise ka ütlesite, on ränne tõepoolest ülemaailmne fenomen ning sellele tuleb reageerida samuti üleilmselt, selleks et nüüd lõpuks lõplikult lahendada probleemid nii ebaseadusliku sisserändega kui ka pagulastega. ma olin ka tippkohtumisel kohal, kui New Yorgi deklaratsioonile alla kirjutati, tegemist oli Euroopa Liidu jaoks väga olulise sammuga. ma usun, et meil on kõigil vaja edasi liikuda, lähtudes just nimelt sellest edukast sammust. ma olen kurbusega kuulnud seda, kuidas üks liikmesriik, nimelt Ungari, mida ka just mainiti, on tekitanud äh, probleeme nendes aruteludes ja ma loodan, et me suudame naasta ühise Euroopa seisukoha juurde, mille läbi Euroopa Liit saaks seda protsessi ka äh, täielikult toetada, see protsess on ju maailmas absoluutselt vajalik. loomulikult äh, Euroopa Liit saab panustada ka läbi selle, et me võtame enda kanda, enda osa, me moodustame ju üsna olulise osa maailmast ning ka meie kohustus on praegu reforme läbi viia, näiteks ühise varjupaigasüsteemi osas. mina olen raportöör Dublini määruse küsimuses ja väga rõõmustan selle üle, et siin Euroopa Parlamendis tänu väga heale koostööle kolleegidega viiest peamisest äh, fraktsioonist oleme me suutnud koondada kaks kolmandikku parlamendisaadikutest selle väga olulise reformi taha. kinnitan teile, proua Arbor, et selles väga keerulises protsessis saate te toetuda meie Euroopa Parlamendi ja meie komisjoni toetusele. aitäh! suur aitäh, Cecilia Wikström! roheliste nimel proua Lohviirel, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, Luis Arbor, väga hea sissejuhatuse eest, te rääkisite ka sellest, et väga oluline on siin sellises poliitilises institutsioonis lähtuda ikkagi äh, faktiliselt korrektsel informatsioonil. tihtipeale poliitikud unustavad selle ära ja te ütlesite, et see ülemaailmne kokkulepe on vaid pikema protsessi algus. nüüd ma tahaksin mainida Genfi konventsiooni, teinekord minu kodumaal Saksamaal räägitakse sellest, et Genfi konventsioon on oma aja ära elanud. Te rääkisite ka sellest, et ähm, ülemaailmse kokkuleppe raames lähtutakse inimõigustest, teie olete selles valdkonnas ju ekspert, kas te saaksite täpsemalt rääkida sellest, kus on selles protsessis ruumi inimõigustele? ja nagu Anna Gomes ka juba mainis, huvitaks ka mind see, mida arvate teie Euroopa Liidu, Ameerika, Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest lepingust rändevaldkonnas ning kolmandaks, te ütlesite, et käimas on konsultatsiooni äh, etapp, ma usun, et parlamendisaadikuid ja vabaühendusi ka kaasatakse sellesse protsessi, aga kas Marrakechi kohtumise enda raames on plaanis pakkuda võimalust suhelda ka vabaühendustega või pakkuda mingit aruteluvõimalust, aitäh! suur aitäh, proua Lohpiiler ning esimese küsimuste vooru lõpetuseks annan sõna härra Epiditeiosele, palun suur aitäh, härra esimees, loomulikult ka mina tervitan siin proua Harbuuri ja tahaksin talle esitada teatud ähm, küsimusi. Te ei rääkinud kuigi detailselt äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus et äh, sisserändajaid äh, aktsepteeritakse liikmesriikides kas ei peaks mitte seadma piire ja kui need piirid on ületatud, näiteks minu kodumaal Kreekas, siis kas me peame ikkagi neid inimesi seal vastu võtma või peaksime nad saatma kuhugi mujale? kas liikmesriigid peaksid kas ei peaks arvestama ka näiteks äh, siis erinevate eripäradega, nagu näiteks kultuuriline taust või äh, religioosne taust, äh, seda siis võrreldes kohaliku rahvaga? ja kas riigil on õigus keelduda sisserändajaid vastu võtmast oma territooriumile, kui riik lähtub näiteks turvalisuse küsimustest, julgeolekust, või ka näiteks kuritegevuse vältimisest. mida arvate te Türgi tegevusest? Türgi saadab ju praegu äh, tuhandeid ähm, sisserändajaid Euroopasse läbi Kreeka. suur aitäh, proua Arbor, kas te vastaksite esimesele küsimuste voorule ja siis jätkame? palun. But we still have a, quite a number of hiljem on veel terve rida kolleege, kes tahavad küsimusi esitada. jah, teen väga lühidalt. kõigepealt vastuseks esimesele küsimusele, jah, ma olen kursis selle kaheteistpunktilise avaldusega, millega tuli välja teises läbirääkimiste voorus Ungari välisminister. mulle valmistab veidi muret see dokument, need kaksteist punkti tundub, et äh, räägivad ÜRO äh, seisukohtadelt selles küsimuses, aga ei ole mingisuguseid ÜRO seisukohti rände küsimuses olemas. on kaks või mitu või kakskümmend kaks äh, erinevat agentuuri ju tegelikult lisaks rahvusvahelisele rändeorganisatsioonile, kes tegelevad äh, rändeküsimustega ja nad on aastate jooksul töötanud välja igasuguseid erinevaid norme, standardeid, reegleid ja nii edasi. peasekretär tuli jaanuari alguses välja omaenda raportiga, kus kirjeldatakse tema äh, nägemust äh, ülemaailmse äh, rahva liikumise haldamist tulevikus ja loomulikult liikmesriigid ise otsustavad, milliseks need seisukohad kujunevad, nii et hetkel ei ole äh, mingisugust äh, ÜRO poolset rände edendamist. Äh, meil käimas on lihtsalt läbirääkimised ülemaailmse kokkuleppe osas, jah, peasekretär on ise väljendanud omaenda arvamusi, aga liikmesriigid on ikkagi need, kes otsustavad, kus suunas me edasi liigume ja ma ei äh, tahaks siin rääkida õiguslikest küsimustest, sest et ma olin Kanada ülemkohtus kohtunik ja ma tean, et õiguslikes asjades peab ettevaatlikult rääkima, aga ühte siiski ütleksin, rahvusvaheline eh, inimõigusi puudutav, puudutavad reeglid tavaliselt ikkagi ütlevad, et igal inimesel on õigus jääda omaenda kodumaale, nii et see on siis eh, üldine lähenemine, mis puudutab rännet. nüüd õiguse lahkuda riigist kui ei ole samal ajal õigust äh, kuhugi konkreetselt minna, siis nüüd me võime jah, äh, arutada seda, et kui kaugele see õigus ulatub, aga minu arvamused ei ole siin kuidagi juriidilist laadi. peasekretäri raportis räägib peasekretär väga positiivselt sellest, et peaks avama uusi seaduslikke rändeteid ja see oleks lihtsalt äh, nutikas viis, kuidas Äh, hoida ära ebaseaduslikke rändeviise ning seal viidatakse sisse rändele ja pagulastele ja natukene läbisegi, nii et väga tähtis on see asi selgeks rääkida nüüd äh, arvestades äh, olukorda, kus seaduslikke rändeteid on väga vähe, siis enamik inimesi tulevad oma sihtriikidesse ja taotlevad varjupaika ja väga palju on seda näha olnud just nimelt kriisis, millega on seisnud silmitsi viimastel aastatel Euroopa. väga suur hulk inimesi on siia saabunud, enamasti läbisegi põgenikud ja ka sisserändajad, sellepärast et ja kuna neil ei olnud mingisugust muud varianti seaduslikult riiki siseneda, siis nad kõik taotlesid varjupaika paljudest nendest varjupaigataotlustest on tagasi lükatud, sellepärast et see võimalus oli anda varjupaika vaid vastavalt tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsioonile, ehk siis äh, õigus varjupaika anda on vaid inimestele, kes põgenevad põhimõtteliselt sõja eest. ja see ei tähenda, et konkreetselt äh, valitsusjõud peab seda konkreetset inimest tagasi, äh, taga kiusama, aga lihtsalt põgenemine sõjalise konflikti eest, näiteks süürlased on saanud rohkem varjupaika kui mõned teised, paljudel ei ole olnud võimalik ei ole olnud võimalik tõestada seda, et neid on taga äh, kiusatud ja seega on tekkinud probleeme, kus Euroopa peab saama, saatma suure hulga varjupaigataotlejaid tagasi. ja kui nüüd mõned riigid oleksid lubanud nendel inimestel saada ajutise tööloa ja pakkuda rohkem sisserännet seaduslikult, siis tegelikult oleks olnud nendel inimestel võimalik jääda riiki seaduslikult ja töötada nii-öelda ametlikus majanduses, selle asemel, nagu tihtipeale juhtub, töötada siis varimajanduses. ehk siis lihtsalt mustal turul põhimõtteliselt. ja loomulikult sellist lahendust ei ole kellelegi peale surutud, nüüd ÜRO sisene protsess, olgu see siis peasekretäri raport või üleilmne kokkulepe, ei suru kellelegi mingisugust konkreetset mudelit peale, see on lihtsalt läbirääkimiste protsess selleks, et jõuda seaduslikult mittesiduva ühise dokumendini. me avame uksed erinevatele viisidele, kuidas toetada turvalist ja seaduslikku rännet ja hoiduda siis äh, ohtlikust ebaseaduslikust rändest. väga palju on arutatud äh, nendest teemadest, nüüd keegi küsis ka seal Genfi konventsiooni ümbervaatamise kohta, kas see on siis nüüd otseselt seotud pagulaste õigustega või juriidiliste küsimustega laiemalt mina ütleksin selle kohta järgmist, selle protsessi alguses sooviti, et tunnustataks ka uut kliimapõgenike kategooriat. see on tekitanud avalikkuses siis väga suurt kaastunnet. Vaikse ookeani eh, piirkonnad, eh, väikesaared, kes näevad, kuidas nende maa lihtsalt jalge alt kaob nii et äh, see on tekitanud äh, suurt kaastunnet, on olnud looduskatastroofe, hiidlaineid, maavärinaid ja nii edasi. naaberriigid on pakkunud äh, ajutist toetust ja nii edasi. loomulikult sellist tegevust tuleks edendada, aga nüüd see ei tähenda seda, et tuleks pakkuda midagi konkreetsemat ja ametlikumat, ametlikumat. nüüd rääkida laiemalt inimeste ümberasumisest ähm, on üldse üks keeruline teema, äh, kuidas äh, üldse defineerida seda, kas inimene on läinud kuhugi vabatahtlikult, äh, kliimamuutus, kõrbestumine ja nii edasi, millal siis on see ränne peale sunnitud või kohustuslik ja enam mitte vabatahtlik, ma arvan, et hetkel ei ole vähemasti selle konkreetse kokkuleppe läbirääkimiste raames kerge neid asju defineerida aga võib-olla siis nagu näi-, näiteks üheksakümne teisel aastal, kui toimus Earth Summit, siis äh, midagi, millelegi algus pandi, nii et võib-olla siis kahekümne, kolmekümne aasta äh, pärast siis äh, jõuame millegi selliseni ka rändeküsimustes, nagu me nüüd jõudsime Pariisi kliimakokkuleppega. on väga erinevaid inimesi kutsutud osalema läbirääkimiste protsessis New Yorgis, need on vabaühenduste esindajad, teadlased ja nii edasi, need inimesed, kes ei ole otseselt seotud ühegi riigiga, ehk siis kõik erinevad sidusrühmad ja loomulikult ka Maroko konverentsil on küllalt ruumi ja aega arutamiseks äh, neid teemasid kõikide nende sidusrühmadega pärast seda, kui on kokkuleppele juba alla kirjutatud juulikuus. aga kordan veel kord üle, et ülemine kokkulepe ei suru mitte kellelegi mitte midagi peale, see ei sea mingeid kvoote, numbreid, eesmärke ega midagi muud, see on lihtsalt sõnum tervele maailmale, see äh, saadab sõnumi näiteks äh, ka laheriikidele kus, kus kaheksakümmend protsenti inimestest ongi üldse sisserändajaid, see kõneleb ka äh, nendele riikidele nagu Bangladesh ja Filipiinid, kus on väga palju sisserännanud töötajaid ja kes töötavad kuskil mujal, lootes siis tagasi pöörduda võib-olla viis, kümme või kakskümmend aastat hiljem. nii et see on teema, millel on väga-väga mitu erinevat nägu. ja nüüd pagulaste konventsioonis ei ole siin võimalik midagi ümber rääkida, meil on võimalik siin vaid tugevdada rahvusvahelise kaitsesüsteemi ja seda, et kõigil on kohustus kaitsta neid, neid kahtekümmet viite miljonit inimest, kes tõepoolest on varjupaigataotlejad või siis kellel on tõepoolest põgeniku staatus. suur aitäh, meil on aega veel ka teiseks küsimuste vooruks ja nüüd siis üks minut, ehk siis tehke nii lühidalt kui võimalik. proua Jaroka, palun Rahvapartei nimel. suur tänu, suur tänu ka proua Arbole selle ettekande eest ja mina nüüd äh, tuleksin oma uuringu juurde, mina olen antropoloogina juba ähm, siis äh, uurinud äh, Äh, sisserändajaid juba üheksakümne teise aastast alates Saksamaal, kui tulid Jugoslaavia sõja tagajärjel sisserändajad ning äh, me uurisime ka, kuidas ähm, need kogukonnad äh, integreerusid ning ning ähm, me oleme ka näinud, kuidas pagulas-, rommid on nüüd olnud ka Saksamaale siseneda Süüria pagulastena no,, nii et see on ka väga huvitav fenomen ja mina sooviksin teilt küsida järgmist Äh, millised on teie äh, teadmised, sellepärast et nüüd, kui olen viimastel ka paaril aastal käinud äh, Poolas, Itaalias, Ungaris, Kreekas, Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal pagulaslaagrites ja rääkinud ka rändajatega, nende lastega, kes käivad koolides, et, et ja olen näinud, et mitte ainult kolmanda põlvkonna rändajad, kes on minuealised, umbes neljakümneaastased, vaid ka need, kes on äsja saabunud riikidesse, ähm, räägivad sellest ja, ja ma räägin ainult nendest äh, rändajatest, kes on nüüd juba Euroopasse jõudnud ja ootavad nüüd, et nende ähm, taotlusele ka otsus tuleb, et, et kas äh, nad ähm, paigutatakse ümber Eestisse, siis nad tulevad tagasi Saksamaale, et nad soovivad saada töökohta ja soovivad äh, lapsi kooli saada nii et äh, kui äh, küsida, et miks nad Balti riikides tagasi tulevad Saksamaale, siis nad ütlevad, et äh, lapsi väga kehvasti koheldi seal. nii et mida teie leiate, et, et need kogukonnad, kes, kes parimas juhul need pagulased vastu võtavad, et millised oleksid olulisemad vastused, kas sotsiaal, sotsioloogilised või siis pedagoogilised? Ungaris ma olen käinud ähm, rändajate laagrites ja seal on väga palju programme ka seaduslikele rändajatele ette nähtud, kes on valinud meie koduriigi äh, sihtriigina. ja, ja me oleme äh, näinud, et Euroopa strateegiad tegelikult ei ole tegelikult keskendunud üldse sellele inimese, inimeste rühmale, kuhu kuulub umbes viis miljonit inimest, kes on seaduslikud rändajad ja mida teie leiate sellest ja siis me saame rääkida ka teiste äh, rändajate tulevikust. aitäh ja nüüd proua Kinge. suur tänu. suur tänu ka proua Arbuur, mul on väga hea meel, et te siin täna kohal olete väga oluline on see, mida te ütlesite selle kohta, et me peame selles dokumendis eelkõige keskenduma just inimestele. täna on koosolek siin kolmel komisjonil üheskoos ja see näitab, et see on tõesti mitmemõõtmeline teema, et me peame tegema koostööd, me peame tegema koostööd ka liikmesriikide vahel ja seda ütlesid ka juba teised kolleegid. liikmesriigid peavad üheskoos võtma vastutuse selleks, et üheskoos solidaarselt äh, seda teemat äh, käsitleda. Agenda kaks tuhat kolmkümmend, äh, kestlik areng, sellega on tegu. ja nüüd tuleksin veel ühe teise punkti juurde, mis puudutab seda dokumenti. see ei ole siduv dokument. ja need juhtnöörid, mis siin on siin ära toodud, peaksid aga äh, kogu äh, tegutsemisperioodi äh, käsitlema, mis puudutab siis inimõiguste tagamist kõikidele sisserändajatele, pagulastele ja nii edasi. ja samuti tuleb arvestada ka mitte tagasisaatmise põhimõtetega. ja lõpetuseks veel üks lühike märkus, proua Arve, minu poolt. üks Hispaania alus päästis kakssada kaheksateist inimest, aga see alus peeti eh, kinni ja eh, neile on esitatud nüüd süüdistus sellepärast, et eh, see alus ei, aluse peal olev personal ei nõustunud neid inimesi tagasi viima Liibüasse. proua Lambert, suur tänu teile teie sõnavõtu eest ja ka selle eest, mida te rääkisite kliimapagulastest asja aga ma tuleksin äh, ühe teise teema juurde, millest te rääkisite. nimelt, et ähm, positiivs-, et kuidas muuta see kogemus positiivsemaks ähm, rohkematele inimestele. nii et millised peaksid olema siin rõhuasutused? näiteks äh, ILO äh, väärika töö tegevuskava, samuti on siin üritatud just tööturu põhiselt läheneda ja nii edasi lähedatud töötajate teemaga tegeleda. ja ma parafraseerin siin äh, ka äh, te mõistate, te ütlesite, et, et kõik ei tulegi Euroopasse ja samuti on ka lõuna-lõunaranna olemas. et äh, milline oleks ähm, kahepoolsetel või piirkondlikel kokkulepetel siinkohal, ma mõtlen siin eelkõige just neid korraldusi, mis on näiteks Sri Lanka on äh, välja töötanud, see on küll peatatud, et naised lähevad ähm, kodutöötajateks äh, Saudi Araabiasse, seal on mõningaid tingimusi nüüd muudetud ja ka siin parlamendis me oleme rääkinud Bangladeshi ja Bali äh, pärit töötajaid, kes lähevad Katari selleks, et seal äh, maailma meistrivõistluste staadione ehitada nii et mida saaksime veel teha selleks, et ränne oleks positiivsem kogemus nendele kes töötavad teistes riikides ja keskenduda ka sellele teemale, mitte nii, nagu Euroopa Liidus me tegeleme just ähm, selle ebaseadusliku, mitte selle irregulaarse rändega. aitäh! nüüd mul on ainult veel äh, sotsiaaldemokraatidest kolleegid äh, nimekirjas, viis kolleegi sellest fraktsioonist et eh, ilmselgelt täna pärastlõunal eh, nad soovivad kõige rohkem sõna ja et eh, igaüks saab siis minuti ja, ja siis meil on veel aega ka vastusteks ja kolleeg vastas, palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka proua Arborile. suur tänu, proua Arbor, ka selle väga asjaliku ja ka selle, nende väga positiivsete märkuste eest rände osas ja mina tuleksin Liibüa juurde, sest Euroopa äh, Liidul on äh, erisuhe loodud äh, rände osas Liibüaga ning seni on ka ÜRO avaldamata raport olemas sellel teemal ning siin tehakse väga tõsiseid etteheiteid piinamise osas Liibüa valitsusele ja tolle erirühmitustele ÜRO raportis räägitakse piinamisest, räägitakse inimkaubandusest, samuti meelevaldsetest vahistamistest, räägitakse pagulastest. ning neid tegusid sooritab üks erirühmitus, mis kuulub Liibüa valitsuse juurde, mis on siis ka otseses Liibüa valitsuse alluvuses ja üks psühholoog on tegelenud nende pagulastega ning ta ütles, et me oleme kuulnud inimesi Liibüa eh, laagritest, eh, pekstakse, vägistatakse ja nende pereliikmetega võetakse eh, ühendust, neile pannakse nuga kõrile ja öeldakse pereliikmetele, et kui nad kohe raha ei saada, siis nende pereliikmed tapetakse. samuti pekstakse, põletatakse inimesi, seksuaalvägivald on väga levinud ja minu küsimus oli, et millal me saaksime arvestada sellega, et see raport avaldatakse, sellepärast et see on äärmiselt oluline, et mitte ainult Euroopa Parlamendi liikmed seda infot ei saaks, vaid teised ja et me saaksime seda raportit siin ka arutada. aitäh, kolleeg Köster. ja nüüd kolleeg Freund. suur tänu. suur tänu ja kõigepealt äh, sooviksin öelda, et mul on äh, väga hea meel näha, et äh, siin juhatuse laua taga on viis naisterahvast. see ei ole väga tavaline siin. ja, ja loomulikult ähm, meil on siin ka esimees. ja härra esimehele märkuseks, et asi ei ole mitte selles, et äh, sotsiaaldemokraatide seast viis liiget soovivad sõna, vaid asi on selles, et Rahvaparteist paistab, et keegi, keegi ei tunne selle teema huvi vastu, nii et ärge süüdistage meid. aga see küsimus, mis mul oli, on seotud sellega, mida te, proua Arbor, äsja ütlesite ja ma väga hindan seda, mida, millest te rääkisite, et te rääkisite, et on vale eeldada, et et ebaseaduslike mm, rändajate positiivne kohtlemine eh, viib mm, rändajate hulga suurenemiseni. ja te teate, et väga paljud riigid on rändajaid vastu võtnud ja seal on väga palju seda argumenti kasutatud. et kui me võtame rohkem rändajaid vastu ja isegi nendes riikides, kus eh, ühtegi rändajat ei ole vastu võetud, ka seal öeldakse, et niipea, kui me hakkame rändajaid vastu võtma, nii kohe järgnevad ka ülejäänud. ja mina sooviksin natukene ka selgitada, et mis selle eelduse vastu räägib, sellepärast et paari sõnaga rääkisite sellest teemast, aga ma paluksin, et eks saaksite veel põhjalikumalt selgitada seda argumenti, aitäh! suur tänu ja järgmisena proua Tanja Fajon. aitäh, härra esimees, ja ka minu poolt suur tänu nende sõnavõttude ja kommentaaride eest ja selle eest, et olete täna siia tulnud ja ma räägiksin ühest teemast, millest äh, veel ei ole rääkinud, äh, nimelt äh, ähm, kuidas teie hindate seda, et Trumpi administratsioon on tagasi tõmbunud ähm, üleilmse rännet käsitleva kokkuleppe läbirääkimistest, millised tagajärjed sellel on teie arvates? ja veel üks teine väga oluline teema, nimelt ähm, kliima, keskkonna pagulased rändajad, see on selline definitsioon, ähm, millega me väga palju äh, muret näeme, ka Euroopa Parlamendis me üritame seda pagulaste kategooriat dokumentide sisse saada, aga seni ebaõnnestunult. ja kas te tegelete ähm, ka nende teemadega ja mil määral, kui üldse? aitäh! Anne Liits, palun aitäh selle eest, et olete siia tulnud, me kohtusime eelmisel aastal ka New Yorgis koos Linda McEveniga, rääkisime seal kestliku arengu eesmärkidest ja pagulastest ja minu märkus puudutabki kliimapagulasi, ma praegu äh, töötan välja raportit, mis puudutab kliimadiplomaatiat ja seal on äh, ka seda teemat käsitletud ja praegu variraportöörid otsustasid, seda teemat ei käsitleta ja minu küsimus olekski teile, et kas äh, üleilmne rännet käsitlev kokkulepe hõlmab ka kliimapagulasi ja kui jah, siis mil määral? ja ähm, me teame ju, et pagulasi käsitleva kokkuleppe osas sellist äh, kategooriat ei käsitleta ja ja see definitsioon on loomulikult väga keeruline sisuliselt poolelt ja loomulikult kliimadiplomaatia äh, Äh, raportisse see äh, teema sisse ei lähe, aga ma sooviksin teada, millisel arvamusel olete teie ja suur tänu ja nüüd viimase kõnelejana proua Schlein. suur tänu. äärmiselt oluline on, et meie kolm komisjonist arutelu peavad ja me peame koordineeritumalt tegutsema selle teema, sest ma olen natukene mures, äh, nähes, kuidas rände osas arengud toimuvad ma tean, et näen, et siin natukene üritatakse mm, siin abi seo-, mm, siduda tingimustega ja see muudab keerulisemaks meie suhted ka Aafrika riikidega ja samuti ähm, muudab see keeruliseks meie ressursside kasutamise näiteks ähm, piiri ähm, haldamisel ja ka meie haridusprogrammides, see kindlasti ei muuda ka meie Aafrika sõprade, eriti just noorte elu lihtsamalt. ma käisin äh, Aafrika riikides kohal ja ma nägin, nende ambitsioonikus oli väga suur ja ja võib-olla teie ähm, aitaksite ähm, vähendada seda silmakirjalikkust nende sõnade vahel, mida me kuulsime New Yorgis ja äh, liikmesriikide panustamise vahel. ning ähm, see kokkulepe on äärmiselt oluline ka selleks, et me peaksime äh, Ehm, arvestama sellega, et ehm, varjupaiga taotlejate teema ei ole mitte ainult Euroopa teema, vaid see on kogu maailma teema ja me oleme siin ka Dublini reformiga praegu tegutsemas. ja kas saaksite rääkida ka ehm, üleilmses kokkuleppes midagi sellest, et ei hakataks kriminaliseerima vabaühendusi ja teisi organisatsioone, kes abistavad pagulasi Ehm, abistavad pagulasi ehm, merel. Ehm, proua Kienge ka just rääkis sellel teemal paar minutit tagasi. äärmiselt oluline on üleilmses kokkuleppes rääkida ka seda, et abivajajaid ei tohiks kriminaliseerida nende tegutsemise eest. ja samuti sooviksin, saaksite ehk rääkida ka üleilmsest partnerlusest. suur tänu, proua Schlein, rohkem keegi sõna ei soovi, sellisel juhul teine vastuste voor, proua Arbor, palun aitäh, härra esimees ja kui lubate, siis äh, no, lähenen natukene üldisemalt nendele küsimusele, sellepärast et mõningad olid väga sellised juhtumipõhised ja ja mul ei ole siin täpsemat infot. aga üks äh, teema äh, puudutas just siis pagulaste lõimimist vastuvõtvates kogukondades ja see on seotud ka selle teemaga, mida käsitleti ka peasekretäri raportis. nimelt tuleb tagada äh, see, et äh, kui me räägime abist äh, rändeprotsessidele, siis tuleb arvestada kindlasti ka vastuvõtva kogukonna vajadustega. rändepoliitika tihtipeale töötatakse välja riiklikul tasandil, aga aga selle ta-, tulemusi, tagajärgi kogetakse just kohalikul tasandil, linnades, külades ja nii edasi. ja pagulased või rändajad, kas ähm, seaduslikud või ebaseaduslikud, tihtipeale kui seaduslikud rändajad jõuavad kohale, siis nad ähm, jõuavad ikkagi sellistesse piirkondadesse, mis on ähm, just vaesemad piirkonnad ja oluline on, et me tegeleksime nende meeleoludega koha peal, mis on seotud siis kohaliku kogukonnaga, kes võtab vastu need rändajaid, pagulasi. me teame, et väga palju kaasavaid poliitikaid on, mida saab kohaldada selleks, et ka tugevdada, edendada seda ähm, positiivsemat hoiakut vastuvõtva kogukonna osas. ja väga paljud äh, rändajad, äh, pagulased ju sõltuvad ka nendest ressurssidest, mida koha peal nende abistamiseks pakkuda on, nii et äh, lõimimine, kaasamine on äärmiselt oluline nii pagulaste puhul kui ka majandusrändajate puhul, ükskõik, kas tegu on siis seadusliku või ebaseaduslike rändajatega. sa räägiksin paari sõnaga rääkida ka ILO-st ja väärika töö tegevuskavast. alati, kui me räägime rändest, siis eh, otsekohe minnakse justkui nende rände patoloogiliste aspektide juurde. aga eh, suurem osa nendest kahesaja viiekümne kaheksast miljonist rändajast, eh, kes tänapäeval maailmas eksisteerivad, rändavad ikkagi kasutades selleks turvalisi seaduslikke rändekanaleid kasutades, need on seaduslikud rändajad, aga aga paljud neist on silmitsi paljude takistustega, näiteks mis puudutab väärikatöö standardeid, samuti mis puudutab ksenofoobiat, ksenofoobilisi hoiakuid ja tihtipeale need saavad kütet nii-öelda just nendest hoiakutest, mis on seotud ebaseaduslike rändajate vastu ja, ja need negatiivsed tundmused pöörduvad siis ka seaduslike rändajate vastu, nii et ILO e standardid on vajalikud selleks, et tagada äh, väärikas töö ja just äh, Pärsia lahe riikides on äh, see äärmiselt oluline teema, aga seal on väga palju äh, rändajatest ähm, töötajaid ja neil on siis ka leping ähm, ühe ainsa tööandjaga, kellel on ka väga suur võim nende rändajate üle. ja ähm, tuleks sellest mudelist kõrvale kalduda, eriti kui tegu on ainsa sellise töölepingu mudeliga, see ei ole ainukene, mida saaks kasutada. nüüd, mis puudutab kodutöötajaid, majapidamises töötajad, jällegi, kas tegu on seadusliku või ebaseadusliku kontekstiga, siis ILO e on selle teemaga juba aastaid tegelenud ja, ja selle teemaga tuleb tegeleda ka ülemise kokkuleppe raames, sellepärast tegu on selliste isoleeritud äh, inimestega, keda on väga lihtne ka ära kasutada ja naiste õigused, ähm, naiste õigused ähm, ja rände osas on ka väga keeruline teema, et neil on üldse õigus ähm, minna kuhugi teise riiki tööle, see on oluline teema, et loomulikult ma ütlesin, et inimestel on üldiselt õigused riigist lahkuda, sinna jääda, tulla tagasi ja panna nüüd, seada nais nice töötajatele takistused, äh, piirangud selleks, et nad ei tohiks ähm, teises riigis töötada, see takistab seda üldist õigust. aga me peame arvestama ka äh, sellega, et eelkõige just äh, noored naised on ähm, eelkõige just ähm, vägivalla ohus. et neid kasutatakse ära paljudes töökeskkonnas ja me teame, et paljudes riikides seatakse sõltuealisi piiranguid just noortele naistele, kes soovivad minna teise riiki tööle Liibüa ja praeguste korralduste osas ma midagi öelda ei oska. et Liibüa, Euroopa Liidu, ÜRO ähm, vahelised korraldused, kokkulepped selles osas, mul ei ole praegu piisavalt infot, et seda põhjalikumalt käsitleda. aga oluline on see, et tuleb arvestada sellega, et isegi kui keskendutakse väga palju sellele, mis Liibüas aset leiab, siis äh, väga levinud on organiseeritud vägivald äh, ka näiteks teistes maailma piirkondades, näiteks Ladina-Ameerika riikides, kus äh, eelkõige just äh, noored on sellises olukorras, et eelkõige just, et riik ise ei suuda tagada oma noortele, oma äh, inimestele äh, turvalist keskkondast äh, ja seetõttu organiseeritud kuritegevus on väga levinud seal. ja siin ma rääkisin ka sellest, et kas seadusliku rände positiivset kogemusi mm, tihtipeale kasutatakse ära selleks, et öeldakse, et ebaseaduslik länne suureneb ja ma varem tegelesin väga palju kriminaalõigusega ja siin tuleb arvestada väga paljude aspektidega. karistus nähakse tihtipeale sellise heidutava aspektina. et, et see ei ole mitte ainult karistus kuriteo eest, vaid äh, eeldatakse, et see heidutab ka edasisi äh, kurjategijaid nende tegevuses. aga aga me peame ka vaatama, kas see kuidagi, eh, on sellel mingi heidutav mõju eh, teistele mm, sarnase mõttelaadiga võimalikele kurjategijatele, nii et eh, see on mm, asi, mida võib arutada. nii et see, et mõningate kohtlemine kuidagi heidutavalt mõjub või vastupidi, soodustab mingit arengut, siis ähm, ähm, rändevaldkonnas samasugust hüpoteesi kasutada, see on küll väga kaugele minev. sest ähm, me ju tihtipeale ikkagi ei taga sama, nendele inimestele täpselt samasuguseid keskkondi. sellepärast, et kõik sõltub ikkagi sellest, miks inimesed lahkuvad oma kodust ja seal on väga paljud ähm, tegurid, mis on seotud selle otsusega ja, ja tihtipeale need ots-, need tegurid on väga ähm, isiklikku laadi ja need lähtuvad eelkõige just nendest ähm, lähtefaktoritest, et mis sunnib neid üldse lahkuma. ja ja sellised otsused on ikkagi äh, seotud ja kuhu soovitakse minna, see on ikkagi seotud äh, keeleküsimustega, pere ja äh, suhetega, kas on kuskil mm, sõbrad ja ees ja nii edasi. nii et ma usun, et mm, see, et, et kuskil ees ootavad suuremat toetust või nii, et see on küll väga hüpoteetiline argument. nii et kasutada siin nüüd seda argumenti, et kui seaduslikke rändajaid positiivselt vastu võetakse, et siis see toob endaga kaasa suurema rändevoo, siis see läheb küll väga kaugele. ja mis puudutab nüüd ähm, ähm, keskkonnateemat, et jah, tõepoolest kindlasti hakatakse just ka keskkonnaga seotud põhjuseid rohkem ja rohkem tunnustama ka mm, rändepõhjustena tulevastel aastakümnetel, aga millal saabub see ajahetk, et kas erinevates konventsioonides võib või siis äh, pagulaste konventsiooni protokollis äh, ÜRO liikmesriigid on hakkam-, on valmis äh, läbi rääkima ka sellist konventsiooni, mis annaks konkreetse õigusliku aluse rahvusliku kaitse seisundi andmiseks ka keskkonna- või kliimapagulastele, siis ma kardan, et praegu meil see nii kaugele jõudnud ei ole. nii et praegu on ikkagi parem keskenduda just rändajatele, kes on haavatavas olukorras et see siis hõlmaks ka keskkonnapagulased, kliimapagulased ja ka teised, kes otsivad rahvusvahelist kaitset. ma arvan, et see oli nüüd kokkuvõtvalt kõik, aitäh! suur tänu vastamast kõigile küsimustele, kommenteerimast ja sellega on see osa lõppenud. suur tänu, ma tahaksin tänada ka omalt poolt äh, Louis Aaberit. Te olete juulikuus väga lahke parlamendi delegatsiooniga New Yorgis. Te tõesti pidasite kinni lubadusest pidada dialoogi Euroopa Liiduga, Euroopa Parlamendiga ja hea, et tuletate meelde, et äh, liikmesriikidel on õigused, aga neil on ka vastutus ja meil poliitikutel on samuti vastutus äh, avalikkuse seisukohtade eest ja ka ja ka meil on ees valimised, meil on vaja toetust, see on ka osa tänastest probleemidest, igal juhul suur tänu tuletaksin meelde äh, arengukomisjoni kolleegidele, et jätkame nüüd kolleegis kolm E kaks, kus meile tuleb esinema Maailma Terviseorganisatsiooni uus juht ja ma annan sõna jälle tagasi Davidile, Ahveti